Matera raportit Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid. suur aitäh, härra juhataja. nüüd me jõuame lõpule selle tööga, millega olen viimasel ajal pidevalt tegelenud, see puudutab naiste ettevõtlust Äh, naiste ettevõtlust äh, ajal, kui Euroopa taastub oma kõige rängemast finants- ja rahanduskriisist. otsustasin raporti koostamise strateegia kasuks selleks, et äh, konsulteerida kohe kõikide erinevate komisjonidega ja katta kõikvõimalikud selle küsimusega seonduvad nüansid seetõttu saime väga suure toetuse naistekomisjonilt ja ma arvan, et me võime tänu sellele raportile muuta naised majanduskasvu protagonistideks. naised kui ettevõtjad, see on tõesti väga tähtis äh, tegevusvaldkond, siiamaani aga moodustavad naisettevõtjad äh, vaid kolmkümmend protsenti ettevõtjatest aga tegelikult neid, need, kes on püüdnud võidelda naiste võrdõiguslikkuse eest kõikides valdkondades, ei ole selles valdkonnas veel oma eesmärke saavutanud. meil on vaja seda raportit, selle jaoks on nii äh, majanduslikud kui psühholoogilised põhjused, miks olukord naiste ettevõtlusega ei ole kõige paremas korras, siin me näeme ajaloolisi patriarhaalseid põhjusi, kus naised on sunnitud mängima teisejärgulist rolli, kus neid surutakse äh, nelja seina ja köögi vahele kus äh, äh, leitakse, et äh, lapse sünd on naise isikliku eneseteostuse maksimum. kui naised on surutud ainult tasandile, kus nad peavad vanemat vaja, hooldamist vajavate ees, inimeste eest hoolitsema ja selge on ka see, et naistel on väga sageli väga keeruline saada äh, ettevõtjaks, neil on väga keeruline saada laene ja selles mõttes on meil oluline ka noortele selgeks teha, et tegelikult naised saavad ja suudavad. meie jaoks on tarvis esiteks tagada pereelu ja e, ärielu ühitamine e, just neile, kes soovivad e, ettevõtet alustama hakata. meil on tarvis luua reaalsed võimalused selleks, et Euroopa vahendid äh, oleksid need, mida saaks kasutada äh, lastehoiu puhul, äh, siis kui on tarvis hooldada vanureid ja haigeid inimesi, need on kõik need momendid, mis tõkendavad naiste osaluse suurenemist ettevõtluses. ja sellepärast leian ma, et meil on vaja vastava krediidifondi loomist meil on tarvis kolmandaks tagada naiste juurdepääs pangandusteenustele ja pangakrediitidele, muuhulgas eh, siis, kui toimub eh, mingite projektide rahastamine ja pangad peaksid võtma naisettevõtjaid võrdväärselt sama tõsiselt kui neid mehi, kes krediiti taotlevad meil on tarvis näidata naistele, et ka finantsmaailmas on võimalik karjääri teha ja see võib olla väga põnev ja huvitav. arvestage, naised ei soovi olla ainult tegevad sotsiaalvaldkondades, nad soovivad lüüa kaasa maailma tehnoloogilises arengus, infotehnoloogias ainult nii, kui me pöörame naistele ja naisettevõtjatele piisava tähelepanu, eh, suudame saavutada nende kaasamise Euroopa tulevikku. Eh, tahaksin eh, osundada klassikuid, kes väidavad, kes väidavad, et naiseks olemine on tõeline seiklus. aitäh, kolleeg Matera. ja nüüd saab sõna kolleeg Taipe suur tänu ja õnnitlus proua Materjale suurepärase raporti puhul, tänan teid, see on suurepärane äh, ja me peame abistama naisi, et nende ettevõtlusvõimu ergutada. Äh, see kujutab endast väga suurt potentsiaali majanduskasvule ja arengule ja mitte ainult sel põhjusel, see on oluline ka äh, naistele, et äh, neil on ka püüdlused inimestena. Eh, me peame looma naistele stiimuleid, me peame neid toetama, abistama, aitama neid karjääri luua ettevõtluses. loomulikult on ka takistusi ja need on väga hästi raportis välja toodud üks oluline takistus, äh, millega me peame tegelema, juurdepääs rahastamisele. me peame olema vajalikud tingimused, et naistel oleks ka juurdepääs rahastamisele tagada. ma tahan toetada ka võrgustumist, see on suurepärane mõte ja seda tuleks rohkem kasutada vahendina. Äh, sotsiaalne ettevõtlus loomulikult sellised ettevõtjad on olulised majanduse jaoks, kui mitte ainult ettevõtluse edendamisel naiste seas. see ei ole ainuke võimalus naistele minu arvates. ja ma väidan seda selle parlamendiliikmena, et see on suurepärane raport, ma toetan seda ja hääletan selle poolt homme. Mulțumesc, domnule președinte abordarea problematicii egalității. Suur aitäh, president. Soolise võrdõiguslikkuse lähenemine on väga hea, põhimõtteliselt on see hea, kuid see eeldab konkreetseid meetmeid, mida tuleb kasutada liikmesriikides, ehm, nõustamine, abi naisettevõtjatele samuti tuleb lihtsustada ligipääsu rahastamisele ja leida veel äh, võimalusi vähendada bürokraatiat, et äh, toetada uusi ettevõtteid. liikmesriigid peaksid süstemaatiliselt läbi vaatama oma poliitika ja meetmed, mis on ette nähtud ettevõtluse toetamiseks. oluline on koolitusprogrammid selleks, et äh, teadlikkust tõsta ettevõtlusest, anda võrdseid võimalusi naistele ja meestele ettevõtluses, võimalusi edendada oma karjääri. tahaksin raportööri tänada tema õige lähenemise eest. suur tänu, proua Tomašit. suur tänu. ettevõtlus ja ettevõtlik meelelaad vajavad edendamist, seda tuleb teha juba äh, varasest peast, seda tuleb ühtemoodi õpetada eh, nii ehm, poistele kui tüdrukutele. ettevõtlus ei ole naiste seas eriti eh, edenenud, eh, ei ole nii levinud kui meeste seas, seetõttu tuleks võib-olla ümber defineerida töö ja, ja pereelu ühitamine, see peaks olema poliitikute ülesanne. perekond on koht, kus no mehed ja naised teevad äh, üksmeeles otsuseid ja poliitikud pereellu tekkuda ei tohiks. suur aitäh, järgmiseks proua Bilbao. suur tänu, president ma tahaksin öelda aitäh proua Materale töö eest, mis ta on teinud. ja ettevõtlus füüsilisest ettevõttest ettevõ-, töötajana töö tegemine ei ole nii atraktiivne naiste jaoks kui meestele. Ehm, naisettevõtjad füüsilise, füüsilisest isikust ettevõtjana ei teeni nii palju kui mehed samuti on keeruline pere ja tööelu ühitamine. arvan, et äh, see muudab väga keeruliseks naistel oma potentsiaali täielikult ära kasutada. oluline on diagnoosida olukorda, leida ähm, rohkem finantse naisettevõtluse toetamiseks, probleemidest tuleb üle saada. kõigepealt peaksime mõtlema sellele, et ebavõrdsus ei puuduta mitte ainult naisi, vaid meid kõiki. ja niimoodi tulebki läheneda asjadele ja tegutseda. suur aitäh, Vegas, palun. neoliberaalse poliitika tagajärjel oleme näinud, et vaesus ja ebavõrdsust on tabanud kõige rohkem naisi. kui me tahaksime nüüd sellise olukorra vastu võidelda, siis me ei saa mõelda, et naisettevõtlus on mingi imevahend. püüame haigust ravitseda nende samade inimestega, kes on tegelikult põhjustanud haiguse. meil on kvaliteetseid, stabiilseid, kõrgepalgalisi töökohti vaja, me ei pea lihtsalt mingisuguseid juhuslikke töökohti edendama, mis viib veelgi suuremale ebavõrdsusele ja õõnestab naisettevõtlust. kui me tahame täielikku võrdõiguslikkust, siis peame leidma stabiilsuse töökohtade loomisel, me ei tohi soopõhiselt kedagi diskrimineerida, meil on vaja kõrgepalgalisi töökohti ka hariduses ja tervishoius. kahjuks Euroopa poliitika seda praegu ei soodusta, aga töötajad on siiski parema ära teeninud. hemos tenido eh, el doble algo más del doble de peticiones con respecto del tiempo que meil on eh, kaks korda rohkem vaba mikrofoni soovijaid eh, kui ette nähtud, kogu selle küsimuse menetlemiseks oli mõeldud vaid viis minutit, aga me ei saa tegelikult selle küsimuse sõnavõttudega jätkata ja kõigil, kes tahtsid äh, sõna saada, need võivad äh, seda teha homme. nüüd aga annan sõna härra volinikule. Äh, president, tänan ja ma tahaksin tänada proua Mateerat tehtud töö eest selle raporti kallal, nagu me kuulsime, nagu me teame just VKE-d on töökohtade loomise edasiviivaks jõuks ja aitavad avada meie majanduse täispotentsiaali ja selleks meil on vaja anda võimaluse loovusele ja ka meie tööjõu ettevõtlusvaimule nii meestele kui naistele. me teame, et naiste seas ettevõtlus on vähem populaarne kui meeste seas kuuskümmend kolm protsenti naistest on ütelnud, et neil ei ole kunagi tulnud mõttesse alustada ettevõtlusega võrreldes viiekümne kahe protsendiga meeste seas. ja nagu me kuulsime, eh, põhilised barjäärid naist, ettevõtluse puhul on stereotüüpide osa, enesekindluse puudumine ja raskused äh, Äh, ettevõtlus ja finantsvõrgustike jõudmiseks, seetõttu haridus ja koolitus on väga oluline ja seetõttu tuleks Euroopa Liidus kõikidel hariduse tasandil ettevõtlusõpet edendada ja uuringud on näidanud, et naiste motivatsioon ettevõtluses on teistsugune, äh, ka see, kuidas nad ettevõtteid juhivad Äh, naised võtavad kalkuleeritumaid äririske võrreldes meestega ja loomulikult selline käitumine äh, äh, toob kaasa vähem ebaõnnestumisi ja tagab kestlikuma ettevõtluse, vaatamata sellele on naistel probleeme vajaliku rahastamise saamisel. üks edasiviivaid teid oleks see, kui invest-, sektorid saaksid paremini aru naistest, ettevõtjatest ja ka rollimudelid on andnud häid tulemusi, eriti kui meil on vastavad tugiteenused ja mentorlus ja selleks, et ergutada ettevõtlust, on komisjon juba mitmeid samme võtnud, nagu näiteks Naisettevõtjate Euroopa võrgustiku saadikud ja mentorite võrgustiku loomine, kuid me kavatseme teha enamat. sellel aastal me käivitame kõikidele naistele erinevad vanuses vastavad äh, äh, internetiplatvormi oma ettevõtluse alustamise ja äh, juhtimisega, äh, mis annab võimalusi ka võrgustiku loomiseks. see peaks olema äh, naisettevõtjate jaoks ühtseks kontaktpunktiks, mis annab võimaluse neil võtta ühendust olemasolevate võrgustike organisatsioonidega ning leida ka vajalikku infot rahastamise kohta. tänu parlamendi pilootprojektidele tahame suurendada ka juurdepääs alternatiivsetele rahastamisvõimestele, luues nais-, äriinglite võrgustik nagu me kuulsime, naistel on oluline roll ka sotsiaalettevõtluses. komisjon oma ekspert ekspertide rühmaga, kes tegeleb sotsiaalettevõtlusega, teeb koostööd ka huvitatud osapoolega, et parandada sotsiaalettevõtluse olukorda Euroopas. ja lõpetuseks me teame, et naisettevõtjate toetamiseks on vaja luua selline keskkond, kus nad saaksid maksimaalselt oma potentsiaali ära kasutada ja seetõttu me teeme koostööd liikmesriikidega, et sellised küsimused nagu lastehoid ja äh, vanurite hoolde võimalused leiavad lahenduse kõikjal Euroopa. Euroopa vajab kõiki oma andekaid inimesi ja ma kinnitan teile, et komisjon teeb endiselt tõsist tööd selleks, et edendada ja toetada naisettevõtteid ja et see parlamendi raport äh, annab meile juhiseid ka selle ülesande täitmisel aitäh, härra volinik. nüüd me jõuame kolleeg Plura raporti.